Okay, colleagues, um, we have reached uh, point four. kolleegid, oleme jõudnud neljanda päevakorrapunktini, ootasime, et raportöör kohale jõuaks ja meeldival kombel on ta nüüd seda teinud. suur tänu kolleegidele, kes kohale on tulnud, need on need tavapärased lojaalsed töökad saadikud, nagu ikka. jätsime autoriõiguse hääletuse tulevikku, ülejäänud päevakord on vastu võetud kui te varem seda veel ei teadnud suur tänu kohale tulemast. neljas päevakorrapunkt, Euroopa kodakondsusraport kaks tuhat seitseteist, kodakond, kodakondsusõiguste tugevdamine demokraatliku muutuse liidus. raportöör on härra Šogor, ta tutvustas PETi komisjonis raportit neljandal septembril, sada kaheksateist muudatusettepanekut on esitatud arvamusele ja nüüd on meil võimalus neid arutada tuletaksin meelde, et libe on äh, assotsieerunud komitee vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend neli siin ning me räägime julgeolekuohtudest, Euroopa kodanike kaitsest äh, välismaal ning kuritegude ohvrite ja tunnistajate kaitsest. härra Sokor, palun. <clears throat> suur tänu. nagu ma mainisin juba äh, raporti tutvustuse ajal, siis Äh, äh, antud teemat on väga keeruline äh, arvamuse projektis lahata, seetõttu ma olen väga tänulik minu kolleegidele, variraportööridele üksikasjade kallal töötamise eest. esitati sada kaheksateist muudatusettepanekut, nad puudutavad julgeolekut, Euroopa Liidu kodanike kaitset välismaal ning kuritegude äh, ohvrite ja tunnistajate kaitset, aga siin räägitakse ka uutest valdkondadest, näiteks mittediskrimineerimine ja võrdsus kõigi Euroopa kodanike jaoks. olenemata sellest, millisesse vähemusse nad kuuluvad. suur osa muudatusettepanekuid puudutas seda teemat, eelkõige äh, mainit-, räägitakse siin äh, etnilistest ja keelelistest vähemustest, äh, romidest, LGBT inimestest ja puuetega ja vanematest inimestest. tundub, et äh, ollakse suurel osas ühel meelel, et neid rühmi on vaja rohkem kaitsta, meie aluslepingud ka võimald- äh,, tagavad ju mittediskrimineerimise ja võrdsuse. samuti oldakse ühel meelel, et Euroopa kodanikuõigused saab tagada ainult tugevas õiguslikus raamistikus läbi demokraatia, inimõiguste ja e õigusriigi põhimõttel üle Euroopa Liidu. siis Brexiti mõju Euroopa kodanike õigustele. see on miljonite kodanike jaoks mõlemal poolel eh, La Manche'i väina oluline teema. sest praegusel hetkel tekitab see paljudele muret. nii seal kui muudes valdkondades, mida ma ei maininud, tahaksin ma tänada variraportööre toetuse eest Äh, mida nad andsid ka läbi muudatusettepanekute ning ma ootan koostööd kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamisel. aitäh, härra Sogor, kas mõni variraportöör soovib sõna? härra Viinaotsal. tahaksin tänada raportööri. meie töö toimus heas õhkkonnas. saime rääkida kõikidest teemadest ja leidsime, et on suur, tugev alus kompromissideks nende teemade lahendamisel. ma arvan, et probleemid saavad lahendatud ning see saab olema oluline panus meie komisjoni poolt. aitäh! ja kuue variraportöör proua Albiol. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest mainiksin ka paari probleemi, mis on meie jaoks tähtsad. loomulikult me mõistame, et seda raporti, arvamust tuleb käsitleda laiemas kontekstis, kus me üritame ümber sõnastada meie Euroopa kodakondsuse tähendust, aga sellel ei ole mõtet, kui võeta arvesse ebavõrdsust meie ühiskondades üle Euroopa Liidu seetõttu ei ole realistlik rääkida Euroopa Liidu kodakondsusest, kui ei mainita kasinuspoliitikat, kärpeid, äh, kärpeid avalikesse teenustesse ja nii edasi. samuti on meil suur ebavõrdsus teenustele juurdepääsus, me mõistame, et tervishoid, haridus, juurdepääs energiale on teemad, mis peaks olema otseselt seotud kodakondsuse küsimusega, seetõttu oleme esitanud mitu muudatusettepanekut leiame ka, et oluline on, et tuleb taunida seda, et meie julgeolekupoliitika sageli tähendab meie kodanike õiguste kahjustamist. esitasime ka muudatusettepaneku, mis puudutab äh, äh, diskrimineerimise vastast äh, direktiivi, selle, sealt patiseisust tuleb ka edasi minna, diskrimineerimine, ksenofoobia, LGBT foobia Äh, tuleb äh, tagada, et ka neid inimesi kaitstakse. ning lõpetuseks, me ei saa rääkida kodanike õigusest ja kodakondsusest ilma, et võetakse arvesse nende inimeste õigusi, kes elavad koos meiega, meie hulgas, aga kellel ei ole kodakondsust ja seetõttu neil ei ole ka neid õigusi, me räägime siin miljonitest inimestest, kas, kes on täiesti kodakondsuseta või öö, sisserändajad ning neil ei ole kodanikuõigusi seetõttu esitasime ka selle teema kohta mitmed muudatusettepanekud. Need on inimesed, kes on tulnud meie riikidesse ning teid, neid tuleks kohal, kohelda nagu kodanikke, neil peaks olema samad õigused nagu meil kõigil. nii palju meie muudatusettepanekutest ning tahaksin veel kord tänada raportööri. aitäh, härra Sokol, soovite midagi kokkuvõtteks öelda? ei. sellega olemegi ühele poole jõudnud, hääletus libe komisjonis toimub kuuendal novembril. ja nüüd uus paus. Äh, üritame äh, telefonitsi kätte saada proua Pesserilli, et saaksime kohe minna järgmise päevakorrapunkti juurde, palun olge kannatlikud. ma vabandan, meil on jah, neljapäeva hommik ning me üritame ju asjaga võimalikult kiiresti ühele poole saada. ahistame siin kõiki. helistame isegi härra Vossile et tema õigel ajal valmis oleks. nii juhtub, kui hääletust ei toimu, olukord muutub väga segaseks. If Mr Voss arrives before Mrs Besseril, we will kui härra Voss jõuab kohale ennem proua Besserilli, siis võtame tema tema esimesena, eks me näe, kumb ennem jõuab. aga teeme väikese pausi, ma vabandan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 Okay, colleagues, let's, um, let's move on. We, we must um, make progress. It's a Thursday morning. olgu, kolleegid, peame edasi liikuma, neljapäeva hommik on ja me peame ju kuskile nüüd jõudma ometigi. raportöör on ka kohal. Thank you very much for your patience. aitäh teie kannatlikkuse eest. päevakorrapunkt viis ning me räägime siin teise lugemise soovitusest miinimumeeskirjade kohta ebaseadusliku uimastijärgi kuriteo koosseisu ja karistuste äh, kohta uimasti määratluse osas. raportöör on nüüd kohal. no ta tutvustab, äh, ta, tema tegeleb selle parlamendi esimese positsiooniga, mis võeti vastu aprillis kaks tuhat neliteist maikuus jõuti nõukoguga kokkuleppele, libe toetas seda kaheksateistkümnendal juunil. nõukogu teise lugemine positsioon võeti vastu kahekümne viiendal septembril ning see on täiesti kooskõlas parlamendi positsiooniga pärast seda, kui õigustalitused ja keeletalitused on tekstid üle vaadanud. parlament võtab järgmisel täiskogul vastu esimese lugemise positsiooni, samal ajal kui võetakse vastu ka tere-, direktiiv. Theresa, oled sa valmis? vabandust, et ma siin taga kiirustasin. mina juhtisin Mehhiko delegatsiooni koosolekut, ma olin teises äh, maja otsas. jah, ma tean, sul oli teisigi koosolekuid ja härra Voss on täiskogul näiteks praegu. ma mõistan, et mõningad variraportöörid ei ole kohal, aga kuna on paraku neljapäeva hommik, siis peame edasi liikuma. niisiis, palun tutvusta seda teemat. <laughs> suur tänu suur,, suur-suur tänu, härra esimees. meil on siin soovitused teisele lugemisele, mis puudutab äh, uusi psühhotroopseid aineid ja ma teeksin äh, väikese kokkuvõtte selle kohta, mis me siiamaani oleme ära teinud uued psühhotroopsed ained on äh, tervisele väga ohtlikud, äh, eriti just Euroopa Liidu noortele kodanikele. igal aastal väga paljud noored surevad sellepärast, et nad on tarbinud uimasteid. Euroopa uimastiamet on äh, öelnud, et meil on viissada nelikümmend üheksa uut äh, psühhotroopset ainet äh, ja üha rohkem toodetakse erinevaid uusi juurde. uimasteid müüakse põhiliselt internetis peale selle on uimasteid väga lihtsalt võimalik äh, illegaalsetest laboritest toota ja just sellepärast on ka uimastid nii levinud. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui vastu võtsime raamotsuse, ütlesime ka kohe, et sellest otsusest ei piisa uimastivastases võitluses. komisjon on nüüd välja töötanud uue määruse ja selle uue määruse puhul tegin koostööd ka härra Vooniga, sest tema tegeles sarnase määrusega ja nüüd viis aastat hiljem lõpuks jõudsime kokkuleppele. see ei olnud lihtne, ei olnud väga lihtne ühendada omavahel direktiivi ja määrust, nii et ära on tehtud suur töö. kaks tuhat neliteist võeti vastu komisjoni ettepanek sellega tegelesid mitmed eesistujariigid, pidasime mitmeid kolmepoolseid läbirääkimisi, aga edu kui sellist veel ei paistnud. Malta eesistumise ajal jõudsime me lõpuks kokkuleppele. ja nüüd see direktiiv, millest ma praegu räägin, selle puhul ma arvan, et võime tõesti öelda, et parlament oli väga edukas. väga paljud nõudmised läksid ettepanekusse sisse ja see, millest me kõige rohkem kolmepoolsetel läbirääkimistel võitlesime, selle puhul nõukogu äh, seisukoht oli meie omast äh, hoopis teistsugune ja just sellepärast ongi meil tegemist siin delegeeritud õigusaktiga, mitte rakendusliku aktiga. parlament äh, täpsustas komisjoni ettepanekut ja pärast pikki arutelusid ja mitmeid eesistujariike oleme me nüüd jõudnud tekstini, millega on nõus ka nõukogu. teiseks probleemiks oli see variant B. nimelt äh, meil on siin delegeeritud õigusakt ja nõukogu ettepanek vastu võtta delegeeritud õigusakt, mida siis komis-, mis annab siis komisjonile pädevuse määramata ajaks meie ei olnud sellega nõus, meie soovisime institutsioonide vahelist äh, kokkulepet koos kindla tähtajaga. kui vastuväiteid ei esitata, siis jääb viimane versioon püsima, muidu tuleb meil uus direktiiv välja töötada, aga ma arvan, et muretseda pole vaja, sest me jõudsime kokkuleppele. ja viimane punkt äh, meil õnnestus äh, äh, välja võtta artiklist üks lõige neli, seal on kirjas, et kui komisjon leiab, et ei ole vaja delegeeritud õigusakti vastu võtta selleks, et äh, teatud aimeid uimastiteks kategoriseerida, siis liikmesriikidel on võimalik komisjoni üles kutsuda öö, äh, seda ka tegema ja ilma seda õigusaktita. ning äh, nõukogu ja komisjoni õigusliku teenistusega me otsustasime, et me võtame selle lõike välja, see oli parlamendi ja komisjoni jaoks väga tähtis meil on äh, minu arvates väga hea tulemus saavutatud ja ma tahaksin Maltat kui eesistujariiki selle eest väga tänada. meil on tasakaalus tulemus, suur tänu ka komisjonile selle rolli eest, mida komisjon äh, selle õigusakti väljatöötamisel mängis ja suur tänu ka härra Poonile üheksandal oktoobril kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja meie komisjonis hääletame üheksateistkümnendal oktoobril. aitäh, Theresa, sa tõesti ütlesid kõik ära ja kuulamine eelmisel nädalal oli ka suurepärane, nii et suur tänu teile mõlemale äh, tehtud töö eest nii direktiivi kui ka määruse kallal ja nüüd härra Pooni, palun. aitäh, Theresa sinu teadmised eelmistest ametiperioodidest ja võitlus äh, lahenduste eest ja pühendumus viimase kahe aasta jooksul oli tegelikult üks äh, võtmefaktoreid, tänu millele me oleme nüüd jõudnud nii kaugele ja saame selle küsimuse läbivaatamise lõpetada ja lahenduse leida. on väga tähtis aru saada, et siin on päris palju erinevaid äh, küsimusi nii eurooplaste kui ka liikmesriikide jaoks. me peame endale selgeks tegema, et millised ohud on seotud uimastitega ja eriti just uute psühhotroopsete ainete osas, sest kui me räägime uimastitest, siis nad on ohtlikud, aga arstidel näiteks on palju lihtsam inimesi ravida, kui me räägime psühhotroopsetest ainetest, siis meil ei ole täpselt teadmisi, et kuidas nad mõjutavad meie tervist, nii et psühhotroopsete ainete puhul on olukord isegi hullem ja meil on vaja äh, siin tõesti äh, leida õigeid äh, ravivõimalusi, see direktiiv on väga vajalik äh, ja väga tähtis oli, et parlament oli kaasatud äh, sellesse võitlusse. väga tähtis oli just paika panna õige õigusakti liik ja meie oleme nüüd need, kes on kaasatud ja saame siin erinevaid lahendusi välja töötada see küsimus puudutab ka minu koostatavat raportit, on väga selge, et meil on vaja varast, varase eelhoiatuse süsteemi nii et komisjon ja liikmesriigid saaksid täpselt välja tuua, milliste nähtustega on tegemist ja võib-olla on siis võimalik ka väga varakult teatud ained äh, Euroopa Liidus keelata. tegemist oli raske võitlusega liikmesriikidega, võin seda öelda ja seda tuleb ka öelda, aga tänu Malta eesistujale äh, me saavutasime oma eesmärgi, aitäh! mul oli väga hea meel näha, et teie raske töö tuli ka eelmisel nädalal kuulamisel väga hästi välja ja oli tõesti hea, et see tuli ka avalikkuse ette, sest siiamaani olite te tõesti nii-öelda koridorides seda tööd teinud. mõned variraportöörid kahjuks pole kohal see on see probleem, kui me neljapäeval enne hääletust täiskogul koosolekut peame, aga no sellega tuleb leppida. kui keegi teine sõna ei soovi, siis suur tänu Theresale tehtud töö eest. ta ütles, et üheksateistkümnendal oktoobril toimub hääletus ja sama kehtib ka härra Boni kohta. Ra-, variraportööre kahjuks pole kohal, aga aitäh teile! nii, kallid kolleegid. ma arvan, et saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, kas härra Voss on teel siia? lihtsalt kontrollin. vaatan siin äh, Rahvapartei ridade poole he's not answering his phone at the moment. We're working on it nii, ootame, töötame selle kallal. kallid kolleegid, kannatust palun. härra Voss on teel siia. suur tänu teile. mis ka ei juhtuks, me ilmselgelt lõpetame enne, kui hääletus täiskogul algab. veel üks päevakorrapunkt ongi jäänud. Sorry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 accomodato allora mi ha fatto la cosa Colleagues, we, we're still trying to get Mr. Voss lugupeetud kolleegid, üritame endiselt äh, härra Fossiga ühendust saada, aitäh kannatlikkuse eest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 Mr, Mr Voss has entered the room. härra Foss on äh, ruumi sisse astunud ja saan teile kuulutada, et härra Foss on siin. ja äh, praegu ta just istub oma kohale Thank you, Axel, for coming a bit <laughs> earlier. aitäh, Aksel, et veidi varem kohale tulite ma lasen tal veidi hinge tõmmata. ma olen väga hästi teadlik sellest, et kui meil on komisjoni koosolek vahetult enne hääletusi, siis see ei ole just parim lahendus, aga tänan kõiki saadikuid, kes siin algusest peale on kohal olnud siin äh, raske töö ja kohaloleku eest äh, neljapäeva hommikul Strasbourgis ja aitäh härra Fossile, et te olete ka kuus minutit varem kohal siin. me alati üritame õigeaegselt teie punktidega alustada. tõmmake hinge, ma teen ise sissejuhatuse. ja hakkame siis rääkima Euroopa Liidu kriminaalõiguse, kriminaalõigusalase koostöö ametist. see puudutab siis kahe tuhande teise aasta nõukogu otsuse äh, sada kaheksakümmend seitse, äh, seitse muutmist ja e, e, selle e, välja pakutud äh, määruse eesmärk oli komisjoni sõnade kohaselt Eurojusti Lissaboni lepinguga vastavusse viia ja tõhustada selle tegevust. kui te olete härra Foss äh, esitas äh, määr, äh, oma raporti eelnõu juulis ja vahepeal on tulnud kakssada kolmkümmend kaks muudatusettepanekut ja kaheteistkümnendal oktoobril on ette nähtud hääletus. härra Foss, palun. aitäh, Claude, aitäh ka kõigile, kes siin ootasid seda punkti, aitäh komisjoni määruse eelnõu Eurojusti kohta juba aastal kaks tuhat kolmteist äh, esitati ja selle, seda sellest ajast saadik me oleme siin komisjonis ka käsitlenud ja kui parlament äh, korralise õigusloomulise menetluse käigus saab ainult tervikuna õigusaktiga tegelema, pidime ootama oma teksti esitamisega, kuni nõukogu oli arutanud äh, Euroopa prokuratuuri loomist. ma tahaks äh, tänada ka selle eest, et kõik variraportöörid ka toetasid seda, sest see oli ebatavaline protseduur, aga see, et me saime oodata ja et meil on, et me üritame siin ühist raportit koostada. aitäh hea koostöö eest ja aitäh mõistva suhtumise eest et äh, ja nagu juba öeldi, siis äh, juunis see raport äh, avaldati, esitati kakssada kolmkümmend kaks muudatusettepanekut ja tahaks ka selle eest tänada, sest tegemist on väga konstruktiivsete muudatusettepanekutega ja praegu toimuvad siis läbirääkimised kompromissmuudatusettepanekute üle, homme on meil teine tehniline koosolek ja nagu juba ütlesid, hääletus on ette nähtud kaheteistkümnendal oktoobril. kõige äh, rohkem vaidlusi tekitanud teemad on andmekaitse ja Eurojusti ja uue loodava Euroopa prokuratuuri vahelised seosed, sidemed andmekaitse osas äh, oli äh, kokku äh, üheksakümmend seitse muudatusettepanekut, muuhulgas minu enda omad, seal oli väga palju eriarvamusi, mina oma raportis toetasin seda, et meil oleksid uued andmekaitse eeskirjad isikuandmete töötlemise kohta ja et me eristaksime operatiivset isikuandmete ja halduslikku laadi isikuandmete puudutavad äh, isikuandmeid äh, ja haldusliku laadi isikuandmetega te äh, tegeldaks vastavalt määrusega üle nelikümmend üks, kaks tuhat üks, nelikümmend viis, kaks tuhat üks, mis on läbi vaadatud määrus, tuleb öelda, et see määrus nelikümmend viis, kaks tuhat üks kehtib kõigi agentuur, kõigile agentuuridele äh, Ehm, politseiametile, Eurojustile, Europolile mm, ja seal on tegemist väga erilise olukorraga, kus äh, andmekaitsele peavad kehtima veidi teistsugused reeglid kui muude agentuuride puhul ja senistel kohtumistel saime teha märkimisväärseid edusamme äh, kompromissettepanekute äh, mm, osas ja Äh, ja äh, siis äh, konsulteerime ka Cornelia Ernstiga, kes tegeleb andmekaitsemäärusega. kompromiss muudatusettepanekuid saab toetada siis, kui, kui me ei hakka andmekaitsega takistama Eurojusti tööd, kui see nii läheks, siis see kindlasti ei oleks edusamm. politseialane ja õigusalane koostöö Euroopa Liidus on väga oluline kuritegevuse ja terrorismi vastases võitluses, et äh, Eurojusti ja liikmesriikide ametiasutuste tööd ei tohi ülemäärase reguleerimisega takistada. mis puudutab siis suhet äh, Euroopa prokuratuuriga, Äh, nende puhul on äh, eriti olulised äh, artiklid kaks, kolm, neli ja nelikümmend üks. mina ütlesin, et kuritegude uurimine peab jääma liikmesriikide pädevusse ja Eurojusti puhul tuleb arvesse võtta proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtteid. et üritasin ka selgeks teha seda, et Eurojusti ja prokuratuuri vahel peaks olema tihe koostöö, aga need institutsioonid peavad jääma sõl-, üksteisest sõltumatuks ja prokuratuuri Eurojust äh, toimib vabatahtlikult, liikmesriigid ise võtavad ühendust ja paluvad äh, võimalust paremini uurida piiriüleseid juhtumeid, aga kui tegemist on Euroopa prokuratuuriga, siis äh, prokuratuur saab ise tegutsema hakata, tuginedes oma pädevusele ja selles seisnebki erinevus seetõttu ma arvan, et me peaksime mõlemat asutust tugevdama ja neid niimoodi siduma, et ei tekiks siin äh, olukorda, et üks on allutatud teisele või et Eurojust saab ainult äh, toetavaid tegevusi läbi viia, vaid et äh, mõlemal organisatsioonil oleks oma pädevused ja oma õigus eksisteerimisele, aga prokuratuuri sidemed Eurojustiga tuleb korralikult määratleda, et vältida kattuvust töös või lünki ja see puudutab äh, koostööd nende riikidega, kes äh, Euroopa prokuratuuri loomises ei osale. kakskümmend äh, liikmesriiki osalevad Euroopa prokuratuuri loomises, kaheksa ei osale ja nende kaheksa liikmesriigi osas on vaja selgelt paika panna Ehm, kuidas äh, nende juhtumitega tegeleda. meil oli muudatusettepanekuid, mis nägid ette Eurojusti tugevdamist, aga ka seda, et Eurojust tuleks allutada prokuratuurile ja või siis, et Eurojust saaks ka ainupädevuse ja ja prokuratuur toetaks ainult Eurojusti, aga nii see ei lähe, sellepärast et prokuratuuri puhul ei ole seda ette nähtud. aga kompromiss ähm, läbirääkimistel saime teha edusamme ja tahaksin siin selgelt välja öelda, et Eurojust oma praeguste ülesannete täitmisel on juba aastaid väga head tööd teinud ja selle poole pöördutakse järjest sagedamini, nii et me ei peaks pädevust piirama, vaid kohandama seda sellele, mida ühelt poolt äh, toetaks Euroopa prokuratuur. Äh, peamine pädevus äh, karistusõiguse vallas aga on nagunii liikmesriikidel ja meil on Euroopa äh, prokuratuuri puhul siis see, et nad tegelevad Euroopa Liidu vastu suudetud pettustega ja ka Eurojusti puhul tuleb arvesse võtta äh, seda, et jääks alles selle äh, subsidiaarne iseloom äh, tulenevalt õiguslikust olukorrast karistusõigusega seoses. ja annaks sõna SED variraportöörina Silvia Ivan Kaufmannile. aitäh, e, ajahetk ei ole hea, aga poliitiliselt see siiski sobib, sellepärast me hakkame kohe hääletama prokuratuuri loomist ja seetõttu on see minu meelest väga hea, et me saame täna siin rääkida Eurojustist. tahaksin rääkida ainult paarist asjast. esimest asja juba härra Foss mainis, see puudutab pädevuste jaotust Eurojusti ja prokuratuuri vahel see on väga keskse tähtsusega küsimus ja tõepoolest ma täielikult toetan seda, me peame jälgima seda, et ei tekiks ei kattuvusi nende org-, asutuste töös ega lünki ja prokuratuur, nagu me kõik teame, hakkab tööle alles kahe tuhande kahekümnendast aastast ja sel, selle ajani peab Eurojust äh, Äh, edasi tegelema ja, ja säilitama pädevuse Euroopa Liidu vastu suunatud, äh, finantshuvide vastu suunatud ähm, kuritegude puhul. ja, ja siis on ka liikmesriigid, kes ei osale Euroopa prokuratuuri loomises, äh, ka nende puhul peab jääma Eurojusti pädevus ja teine asi, millest härra Foss rääkis, on andmekaitse. siin on minu meelest väga oluline see, et me tehnilistel kõnelustel leidsime kok-, jõudsime kokkuleppele ja see puudutab äh, siis äh, kogu Euroopa Liidu institutsioonide andmekaitsemäärust ja oleme sellega kooskõlas. kaks asja, kus mul on veel küsimusi ja mille suhtes ma tahaksin olla kriitilisem. esimene puudutab seda, et tahaksin meenutada, et parlamendi ja nõukogu vahel kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, võeti vastu ühine seisukoht Euroopa Liidu institutsioonide struktuuri kohta ja ma arvan, et nende suuniste puhul, nendest suunistest peaksime ka pra-, Eurojusti reformi puhul juhinduma. mõttekas on see, et Euroopa tasand, nii nagu nendes suunistes ette on nähtud, oleks esindatud äh, kahe komisjoni esindajaga Eurojusti kolleegiumis ja üldise märkusena arvan ma, et me ei peaks liiga palju Eurojusti struktuurile aega raiskama, sest me teame kõik, et see agentuur teeb väga head tööd ja me peaksime usaldama Eurojusti esindajaid selles osas, nad võivad mõningaid asju ka ise reguleerida, et me ei peaks määruses üritama kõiki asju äh, paik-, ära, ära reguleerida. ja lõpetuseks veel üks oluline probleem, te ütlesite, et hääletus toimub kaheteistkümnendal oktoobril, seda ütles ka Aksel Voss. minu mulje on, et me ei ole veel jõudnud piisavalt kaugele oma äh, aruteludes kompromisside üle. me peaksime kõik need kompromissid veel korralikult läbi vaatama. mõnede üle ei ole isegi veel läbirääkimisi peetud, nii et mina ei näe, et me saaksime sellest tähtajast kinni pidada ja ma tõesti väga palun, et äh, selleks, et meil oleks võimalik korralik äh, tekst kokku saada, et mm, ei tohiks me hääletada kaheteistkümnendal oktoobril, vaid meil on vaja rohkem aega, et detailidega tegeleda. ma arvan, et midagi hullu ei juhtu, kui me ei hääleta kaheteistkümnendal oktoobril, sellepärast et me oleme selle teemaga juba nagunii väga palju aega pidanud raiskama ja et me peaksime pigem nüüd rohkem aega kulutada, kulutama sellele, et kõik olulised küsimused ära lahendada, aitäh! okei okay, um,, and the Audi shadow is Natalie, Natalie Gris-. aitäh ja Alde shadow äh,, vararaportöör on Natalie Grisbeck. Merci. aitäh, Claude. lugupeetud kolleegid, räägiks natuke sellest raportist äh, maailmas, kus äh, äh, kriminaalid äh, liiguvad kiirelt üle piiride ja uurimised peavad piiriüleselt sama kiiresti toimuma kui liikmesriikides, ma arvan, et see, see teema, mis puudutab Eurojusti tõhusust, tuleb tõesti väga õigel ajal ja tahaksin tänada Axel Fossi väga täieliku raporti eest ja tema väga olulise täpse metoodilise töö eest äh, praeguses faasis, kus me otsime siin kompromisse erinevate ettepanekute osas ja nagu kolleeg Ivongi, mina ei tea, kas kuue, kas me kaheteistkümnendaks oktoobriks oleme valmis, sellepärast et meil on vaja veel asju arutada siin erinevate kompromissmuudatusettepanekute sõnastuse osas. ALDE fraktsiooni nimel tahaksin kiirelt nelja asja ära mainida mis vastavad äh, suures osas muudatusettepanekutele, mida me esitasime. esiteks äh, tahaksin tervitada seda eesmärki, et soovitatakse selgemalt määratleda pädevusi Ähm, kõigi asutuste puhul, et äh, tagada mm, korralikku õiguskindlust. ja minu fraktsioon ja mina esitasime selle teema kohta mitu muudatusettepanekut, minu fraktsioon soovib, et äh, väga selgelt oleksid määratletud Eurojusti ja Euroopa prokuratuuri suhted, nagu kolleegid siin juba mainisid, ähm, ja eriti tehniliselt, kui see puudutab liikmesriike, kes on Eurojusti äh, liikmed, aga mitte Euroopa Prokuratuuri liikmed, ehkki me loodame, et nad liituvad ka Euroopa Prokuratuuriga, või siis, äh, kui tegemist on Euroopa Liidu finantshuvide kaitsega. Äh, see oli esimene asi, ma arvan, et see kolleege ei üllata. minu fraktsiooni huvitab väga see, et Eurojust oleks võimalikult euroopalik agentuur võimalikult ühenduse agentuur, see on asi, mis mind tõesti väga huvitab ja sellepärast me üritasime ka, tahtsime ka Eurojusti algatusõigust tugevdada, mis on aluslepingutes ette nähtud, aga kahjuks mul on tunne, et seda äh, ettepanekut enamus ei toeta, meil on veel paar päeva aega, et sellega tööd teha, sest me märkame siin komisjonis töötates, töötades, aga ka teistes komisjonis töötades, et me oleme juba mitu aastat siin äh, Mm, tegelenud äh, asjade reformimisega, mis me mõni aasta tagasi alles vastu võtsime, mis on väga kiiresti vananenud ja me saame aru, et meil on vaja rohkem euroopalikke instrumente selleks, et vältida siin selliseid äh, probleeme, teen ma ettepaneku, et äh, meie lähenemine oleks võimalikult euroopalik ja veel üks asi, mis on minu fraktsioonile oluline, see e, isikuandmete töötlemine Eurojusti puhul, need määrus nelikümmend viis kaks tuhat üks on olemas ja ehkki seda praegu vaadatakse läbi, pannakse seal paika ainult üks isikuandmete töötlemise viis kõigi institutsioonide jaoks ja hea oleks seda rakendada, vältimaks seda, et igal agentuuril on oma isikuandmete töötlemise režiim ja et meil oleks äh, väga palju erinevaid äh, reegleid, äh, see kõik oleks liiga keerukesed ja tekiks oht, et see ei oleks tõhus. ja neljas asi, minu fraktsiooni väga huvitab komisjoni ja Aksel Fossi soov ähm, parandada ja kiirendada õigusalast koostööd Euroopas ja me oleme teinud äh, muudatusettepanekuid selle kohta, me toetame seda, et Eurojusti struktu-, ülesehitust äh, parandatakse, kui et äh, siin kolleegiumi ja haldusnõukogu vahel oleks selgelt lahku löödud asjad. aitäh kõigile kolleegidele, aitäh Aksel Fossile väga hea koostöö eest läbirääkimiste jätkamisel sellel teemal. Thank you, Natalie. And then a final... aitäh, Natali ja lõpetuseks saab Eva Jolie sõna ja pärast teda raportöör. palun, proua Jolie. aitäh, Claude, et äh, mulle sõna annate ja aitäh Aksel Fossile suurepärase töö eest selle teemaga. ma olen äh, nõus teiste variraportööridega selles osas, et äh, ka minu fraktsiooni jaoks on see teema väga oluline, väga oluline, et me kiiresti selle teemaga ühele poole saaksime, aga me arvame, et äh, kaheteistkümnes oktoober on võib-olla liiga varsti, kuna tegemist on väga olulise e, asutusega ja vaja on äh, veel teha muudatusi struktuur, struktureeritud koostöös Euroopa Prokuratuuri ja Eurojusti vahel. minu fraktsioon on arvamusel, et Euroopa Prokuratuur äh, peaks saama täieliku teabe ja oleks pea, täielik, peaks täielikult olema kaasatud kõigi sisse Eurojusti poolt käsitletavatesse asjadesse, mis teda puudutavad ja prokuratuuril peaks olema hääleõigus Eurojusti kolleegiumis, kui tegemist on teda puudutavate otsustega. see koostöö nende kahe organisatsiooni vahel peab olema tõeline ja siiras ja ma ei arva, et me saaksime arvestada ainult sellega, et liikmesriigid, riikidel on piisavalt head tahet pöördumaks äh, prokuratuuri poole, eriti äh, neil aegadel, kui prokuratuur alles alustab tegutsemist ja ma arvan, et äh, Euroopa prokuratuuri teavitamise kohustuse määratlemine Eurojusti poolt on väga oluline, et siis ei sõltuks me ainult heast tahtest. ja meie jaoks on väga oluline ka isikuandmete kaitserežiim, et me kasutaks juba olemasolevaid režiime, et meil oleks ühtlustatud režiim ja et me ei looks Eurojusti jaoks mingisugust äh, erirežiimi. ma arvan, et meil on üsna suur äh, mõtete kattuvus siin Natalja Kriis-Pekiga, aitäh! And... aitäh, Eva! ja Laura, palun kiire märkus. aitäh. Äh, Axel Vosse per l'ottimo lavoro svolto ehm, suur tänu raportöör Aksel Fossile suurepäraselt tehtud töö eest, mis puudutab muudatusettepanekuid, siis me tõesti soovisime, et Euroopa Parlament oleks võimalikult suurel määral kaasatud ja et äh, juhtimise puhul oleks kõik võimalikult läbipaistev ja me teame, et ka teiste ametite puhul on tegelikult juhtimise puhul just nendest põhimõtetest äh, lähtutud. me soovime eelkõige, et äh, president valitaks erinevate kandidaatide hulgast, äh, kes on siis välja pakutud, et tegemist oleks sõltumatu Äh, valikuga ja peale selle peab libe komisjon siis ka oma arvamuse koostama ja liikmesriigid peavad sellega arvestama. me soovime Eurojustiga suurepärast koostööd ja just sellepärast tuleb meid kaasata ja samamoodi tuleb ka Euroopa prokuratuuri arvamusega vastada, siis isikuandmete kaitse, see peab olema ka kooskõla, kooskõlas äh, isikuandmete üldmäärusega eriti just selles osas, äh, mis puudutab ameteid, äh, nii et määrus viiskümmend neli kaks tuhat üks mängib siin väga tähtsat rolli, aitäh raportöörile paindlikkuse eest, ta oli nõus sellega, et me siin toome välja ka määruse nelikümmend viis murd kaks tuhat üks ja nüüd, kuna läbirääkimised käivad, siis me loodame, et see määruse ülevaatamine on võimalik võimalikult kiiresti lõpule viia. me oleme jõudnud kompromissidele, mis on meile vastuvõetavad, on veel mõned punktid, mis vajavad veel selgitamist. meie oleme valmis raportööri kurssi järgima. eesmärgiks on ju see, et tehakse siin täpselt vahet ameti juhtimisel, operatiivsel tööl ja haldustööl. sellegipoolest kui me liiga palju lihtsustame, siis see võib äh, äh, muutuda ohtlikuks ja pidurdada haldamist. meie jaoks on väga tähtis, et äh, paika pandaks ka täpselt ülesanded kolleegiumi jaoks. ma näitan üles valmidust teha koostööd ja tänan raportööri tehtud töö eest um,. I am going to return to the rapporteur. Could I thank members particularly for such high quality? suur tänu liikmetele suurepärase töö eest ja meil tõesti õnnestus neljapäeval mõned minutid enne hääletust kõik need küsimused läbi vaadata. aitäh distsipliini eest ja kohaletuleku eest. see, mida Silvi von Kaufmann just ütles, tõesti libe saab asjadega hakkama ja meil tuleb tõesti kellaaegadest kinni pidada ja vabandust, et enne hääletust pidime siin kokku tulema. Aksel, kas sa tahad kõik kokku võtta, võib-olla mitte liiga süvitsi, aga võib-olla sa selgitaksid seda järgmise nädala hääletuse küsimust, kui sa seda saaksid selgitada, oleks väga hea. suur tänu kõikidele variraportööridele, mina leian ka, et koostöö oli suurepärane. mis puudutab nüüd edasilükkamist, mina olen sellele ettepanekule põhimõtteliselt avatud, ma tõesti leian ka, et kvaliteet on tähtsam kui kiirus, aga me peaksime mõtlema ka selle peale, et siiski peaks küsimus edasi liikuma. nii et äkki vaataksime veel kord need ajakavad läbi, et mis on üldse võimalik, sest ka tegelikult eesistuja riik soovis edasi minna ja nii et peame vaatama, kui palju mänguruumi meil siin on nii et ma teen siis ettepanekuid äh, komisjoni esimehele pärast seda, kui olen pidanud läbirääkimisi variraportööridega, et vaatan, et milliseid võimalusi siin veel on. lühidalt veel äh, nii palju, et isikuandmete kaitse on tähtis, me oleme mõelnud nüüd selle peale, et kas me siin töötame välja midagi täiesti uut või me lähtume siis äh, sellest määrusest, mida hakatakse muutma, nelikümmend viis murd kaks tuhat üks, aga meil on ju ka tegelikult andmekaitse direktiiv, mis puudutab korrakaitseorganeid ja seal võiks ju ka elemente üle võtta. minu ettepanek oli ju, et me peaksime Europoli äh, direktiivi näiteks võtma ja seda siis äh, kohandama vastavalt vajadustele. aga olen avatud ka teistele võimalustele, kui on mõistlikke ettepanekuid, siis võime ka täiesti uue lähenemise leida nüüd algatusõiguse kohta Eurojusti puhul. jah, sellega me tegelikult muudaksime Eurojusti öö, iseloomu, praegusel hetkel on see vabatahtlik öö, amet, liikmesriigid saavad pöörduda vabatahtlikult rikkumiste puhul Eurojusti poole. kui aga nüüd Eurojust saab algatusõiguse, siis see võib endaga öö, vähemalt psühholoogiliselt liikmesriikide hulgas kaasa selle, et nad pöörduvad vähem Euroopa Liidu tasandi poole, kasutavad vähem kaastööd Euroopa Liidu tasandilt, sest neil on tunne, et noh, meilt võetakse mingi pädevus käest ära. nii et ma oleksin ettevaatlik äh, Eurojusti toimimisviisi muutmise puhul, sest praegusel hetkel see vabatahtlik vastastikuse põhimõte toimib päris hästi liikmesriikidega ja ma ei tahaks siin kuidagi öö, äh, midagi liiga palju muuta, nii et suur tänu öö, äh, nende ettepanekute eest ja me nüüd tõesti üritame neid struktuure väga selgelt välja tuua, mitte ainult Eurojusti sees, eks see Äh, täidesaatev nõukogu ja kolleegium, aga siia tuleb veel lisada ka liikmesriigid, mis osalevad äh, prokuratuuri töös, siis teised, mis ei osale, Europol ka veel. kui me kuidagi need kõik omavahel kokku suudame panna, siis tulemus võib olla päris hea. aitäh, Aksel! mis puudutab ajakava, siis aitäh neist on ilmselge ja väga tore, et äh, vastutus pannakse esimehe õlgadele, tundub, et see on siin trend, mis muudkui levib ja äh, teen seda hea meelega. homme toimub meie komisjoni äh, ametnike tehniline kohtumine, nii et võib-olla nad saavad vaadata, mis seal veel teha saab ja järgmise nädala päevakord on niigi väga tihe. nii et homme vaatame võimalused läbi, sest väga tähtis on siiski eelkõige silmas pidada kvaliteeti ja tõesti ähm, raport on hea ja arutelud on olnud väga viljakad, nii et äh, me tõesti peame vaatama, mis siis homme ametnike kohtumisel otsustatakse. jah, ja ma siis ka sekkun otsuse tegemisse. aitäh, kallid kolleegid, kohale tulemast, aitäh teie distsipliini eest, sellega on meie koosolek ammendatud ja järgmine kord kohtume üheteistkümnendal oktoobril, aitäh!